Poštovane kolegice i kolege, molim vas da uzmemo mjesta i da nas... Lugupeetud kolleegid, palun võtke istet, et me saaksime alustada tänase koosolekuga. ja meil on äh, ühine koosolek äh, kultuurikomisjoniga ja ma tervitan siin äh, Silvia Kostat, kultuurikomisjoni esinaist ja ka teisi kultuurikomisjoni liikmeid, kes täna on meiega ühinenud. täna vahetame mõtteid kultuuridiplomaatia üle. mis on, millega me jätkame siis äh, omapoolse panuse andmist Euroopa Komisjoni äh, töös ja ma tervitan ka meie äh, eksperte, proua Sana Ustaatit, Mo Europe'i direktor ja härra Gottfried Wagner, Mo Europe äh, algatuse äh, projektinõunik, kes töötab ka Euroopa välisteenistuse heaks ja meie mõtteid selle kohta, et milline, kuidas me saaksime tugevdada kultuuripanust Euroopa välissuhtluses, kuidas oleks võimalik kultuuri kasutada ka konfliktide lahenduses. tegemist on algatusega, mida, millega tuli välja viimasel ametiajal kultuurikomisjon ja enne kui ma annan sõna meie külalistele, annan sõna proua Silvia Kostale, kultuurikomisjoni esinaisele ja palun, et ta räägiks meile erinevatest meetmetest, mida on võetud kultuurikomisjoni raames, aga ka Euroopa Komisjoni poolt ja seda kõike ähm, seonduvalt kultuuriga välissuhetes. I will speak in italian if you allow me. räägin itaalia keeles, kui võimalik tahaksin ka kaitsta kultuurilist mitmekesisust. ma tahaksin äh, väga tänada aseesimees Plenkovitši ja tahan tema kaudu tänada ka Elmar Brocki selle väga huvitava algatuse eest, äh, mida me tahtsime koos korraldada sest äh, meil on olnud äh, viimati äh, väga palju arvamuste vahetusi koos ja minu arvates on äärmiselt oluline, et Euroopa Parlament meie komisjonide töö kaudu annaks rohkem keskset, keskset kohta Euroopa poliitikates kultuuri edendamisele, sest meie peame põhiõigusi edendama, kultuuridevahelist dialoogi ja samuti kodaniku üheskon-, ühiskonna rolli välistegevuses ning seega antud teemal koostöö ja kultuuriline vahetus on ülioluliseks elu-, elemendiks meie praeguses raskes ajas Euroopale, Vahemere piirkonnale, kogu maailmale me peaksime mõjutama välispoliitikat ja toetama Euroopa koostööd. meie ees on praegu päris palju väljakutseid, mitte ainult eurooplastena, vaid ka muidu. meie ees on väga palju radikalismi, mis on ka relvaks väga sageli, see ähvardab, ohustab meie mitmekesisust ja niimoodi üritatakse vabadust ja demokraatiat lämmatada selliste äh, Eh, hirmsate terrorismiaktide näol ja seetõttu kultuuridiplomaatia eh, mõõde peab muutuma läbivaks, horisontaalseks meie välispoliitikas. me peame tugevdama meie välissuhet, eh, suhteid sellega, et võtame arvesse ka kultuurimõõdet ning meid on viimasel ajal rabanud päris palju, näiteks Strasbourgis oleme me näinud seda, kuidas parlament on üksmeelselt hääletanud teatud raportite osas. ja me teame, et meie lähinaabruses toimub praegu väga palju äh, rünnakuid, näiteks Vahemere piirkonnas ja need rünnakud toimuvad sümboolselt äh, meie kultuuri sümbolite vastu, religiooni sümbolite vastu. ja tundub, et see tund-, muut-, on muutunud, sellised rünnakud on muutunud äh, relvaks ja põhiõigustest ei peeta kinni. meie oma komisjonis oleme otsustanud ka sel teemal ähm, edasi töötada pärast seda, kui äh, Panseri inimõiguste alast resolutsiooni hääletati täiskogus, leidsime, et sellised rünnakud peavad olema ka rünnakud inimõiguste vastu, põhiõiguste vastu, me peame võtma vastutuse ja võtma vastu konkreetsed meetmed. nagu te meelde tuletasite, kultuurikomisjonis oleme me viimasel ametiajal võtnud kahe tuhande üheteistkümnendal aastal vastu rapo-, raporti ähm, välismõõt-, kultuurimõõde välissuhetes, mil sellega me üritasime ka antud teemat tugevdada ka välisteenistust silmas pidades ja ma paluksin, et ka Mogherini, me küsisime härra proua Mogherinilt tema kuulamise ajal seda teha ja me tahtsime, et meil oleks palju tugevam koostöö, kui seda on siiamaani olnud erinevate kultuuriorganisatsioonide vahel et meil oleks võimalik rääkida jagatud kultuuripoliitikast. meil peavad olema ühtsed mõõdikud ja eesmärgid ja sotsiaaldialoog ja meil peab olema uus partnerlus Euro-Vahemere piirkonnas, aga samuti ka Ida-Euroopa eh, riikides, me peame kultuuri alati arvesse võtma, meil on kavatsus ka edasi töötada, ma teen ettepaneku seda teha, me peame tegelema ka ennetustööga, selleks, et kultuuripärandit kaitsta, tuletan meelde, kultuuripärand kuulub meile kõigile, mitte ainult nendele riikidele, kus äh, see asub. aga siin on ka teine mõõde, mis puudutab võimekust tõhustada kultuuritööstust, audiovisiiv, äh, väljendust, Äh, rikkust, äh, filmitoodangut, filmitööstust ja võtta arvesse seda, mis on tänapäevane kultuur. sellest peab saama võimendus, millega uusi pädevusi välja arendada ja selle järgi on väga suur nõudlus. Äh, kultuuriinstituutide vaheline koostöö erinevate kultuuriasutuste vaheline koostöö, ülikoolide vaheline koostöö, see on kõik hea näide sellest, mis meil on tänapäeval toimumas. meil on väga palju uusi võimalusi, kuidas liikuvust arendada kunstnike puhul, aga samuti ka kunstiteoste liikuvuse puhul. meil on uus määrus, mis on välja tulnud kultuuripärandite ja varade Äh, tagastamise kohta, küsimus on praegu veel üsna lahtine, aga oleme ka uurinud võimalusi, kuidas kultuuri identiteeti ja kultuurivähemusi rohkem aus hoida. ka siinkohal peame me koostööd tegema, peame seda teed koos läbima selle ametiaja jooksul, tahaksin meelde tuletada ka seda, et praegusel hetkel on üks algatus, mille alustajaks on president Schulz koos asepresident Tajaniga, kult-, religioonide vaheline dialoog, toimumas on konverents just praegu, me oleme kolleegidega osalenud selle ürituse ähm, organiseerimisel, sest me leiame, et see on väga väärikas ja väga vajalik tegu ja mulle tundub, et täna me võiksime alustada oma mõtisklust sel-, jagatud poliitikate osas võttes arvesse konkreetset kogemust, mis meil on äh, olnud nendel aastatel. kultuurikomisjon tahab edendada sellist äh, ettevalmistavat tegevust, mille nimi on Kultuur Euroopa Liidu välissuhetes, suhtluses. meil on äh, kaasatud kaheksa organisatsiooni ja samuti UNIC võrgustik kuusteist eh, liikmesriigi strateegilist eh, partnerit osalevad selles, kahe tuhande neljateistkümnendal aasta juunis tuldi välja raportiga, uus ametiaeg eh, ei ja siis uued parlamendivalimised ei andnud meile võimalust siiamaani seda ettepanekut arutada, nii et mul on väga hea meel, et me saame siin Ahveti algatusel sellest kogemusest äh, õppust võtta, saame arutada neid küsimusi ja võib-olla on niimoodi võimalik ka panna paika selline tugevam alus äh, strateegilisteks äh, suunisteks. nii palju siis minu poolt. ja kellele ma nüüd siis sõna annangi? kes meile tutvustab neid tulemusi, see projekt ei tulnud välja mitte ainult heade ettepanekutega, kokkuvõtetega, vaid ka heade ettepanekutega, mida on hea omavahel arutada. nüüd aga annangi sõna, kui te lubate, Sana Utštatile, kes on More Europe äh, äh, välised kultuurisuhted äh, direktor ja Gottfried Wagnerile, kes on projekti nõunik More Europe algatuse puhul kes tegeleb ka kultuuriga Euroopa välissuhetes. kõigepealt siis proua Oustati, palun. kümme minutit. Each, each one, thank you, grazie. kummalegi kümme minutit. Thank you, thank you very much. aitäh lugupeetud äh, <clears throat> kultuurikomisjoni esinaine, lugupeetud äh, väliskomisjoni aseesimees, äh, lugupeetud saadikud, mul on väga hea meel täna siin olla, esindada meie konsortsiumi, kes on tegelenud kultuurisuhetega Euroopa Liidus ja ja esitada ka More Europe'it, kelle liikmed on konsortsiumi osaks olnud ja kes on olnud väga aktiivsed kultuuriliste välissuhete alal äh, Äh, alates kahe tuhande üheteistkümnendast aastast, kui see projekt käivitati. aitäh, et andsite meile võimaluse täna selle kahe komisjoni ühise koosoleku raames tutvustada Euroopa Liidu kultuuridiplomaatiat, kultuurisuhteid ja tegeleda jätkutööga Euroopa Parlamendis ja käsitleda teisi ja e, ja esineda siin Euroopa Parlamendi saadikute ja teiste institutsioonide esindajate ees. kultuurisuhted on väga olulised, ehkki nad ei kuulu praegu strateegilisse raamistikku ja nendega tegeleda poliitika raames, need on väga olulised liikmesriikide jaoks, kunstnike jaoks, loometöötajate jaoks ning kultuur, ning ka kodanikuühiskondade jaoks Euroopa Liidus ja kolmandates riikides, ükskõik kas tegemist on naaberriikide või strateegilise partnerluse riikidega. meil on väga hea meel täna teiega jagada mõningaid äh, peamisi tulemusi ähm, pärast seda kaheaastast äh, konsulteerimistööd, aga kõigepealt tahaksin kahe-kolme minuti jooksul selgitada tausta ja seda poliitilist konteksti, mille jooksul me selle ettevalmistava tegevusega, käivitasime, nagu äh, proua Kosta juba rääkis äh,, raport ja äh, äh resolutsioon, mis puudutasid äh, kultuurilist äh, Mm, kultuurisuhteid, äh, nendega tuli välja kultuurikomisjon ja tahaksin rääkida mõningatest asjadest, mis eelnesid sellele ja mis ka järgnesid Euroopa Parlamendi resolutsioonile ja üritan teile anda täielikku äh, ülevaadet äh, üldisest raamistikust. kõigepealt alusleping leping sada kuuskümmend seitse lõige kolm nõuab, et, et liit ja liikmesriigid edendaksid kultuurisuhteid rahvusvahelistes suhetes. teiseks, Euroopa Liit on liitunud olulise konventsiooniga, mis on UNESCO kultuurilise mitmekesisuse konventsioon ja Euroopa Liit on äh, lubanud, et kultuuriline mitmekesisus on tema välissuhete oluliseks äh, komponendiks ning veel üks väga oluline asi selles raamistikus on Euroopa kultuuritegevuskava ja selle kolmas sammas, millega soovitakse edendada kultuuri osa Euroopa Liidu välissuhetes. sama oluline on mainida äh, nõukogu järeldusi äh, Prantsusmaa ja Sloveenia eesistumisaegadel ja siis ka äh, raportit äh, kultuurikomisjonis ja tööd, mida on tehtud erinevatel äh, tasanditel. mainiksin mõningaid. kahe tuhande üheteistkümnendast kahe tuhande neljateistkümnenda aastani mitmed eesistujad korraldasid kohtumisi kultuuriministeeriumite ja välisministeeriumite kõrgetasemeliste esindajate vahel ning need eh, kohtumised olid uueks võimaluseks arutada kultuuri kohta välissuhetes ja julgustada eh, strateegilisemat eh, lähenemist. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal Euroopa Komisjon tegi EAK kutsus kokku mm, töörühma, kes tegele-, pidi tegelema kultuuriga välissuhetes ja tegeleti lähemalt Hiinaga ning eksperdirühma äh, aruanne tugineb konsensusele, et on olemas vajadus ja et kultuuril on äh, lisandväärtus äh, välissuhetes, mis läheb kaugemale liikmesriikide äh, välissuhetest ning nõukogu ka äh, tuli välja konkreetsete meetmetega, mida tuleks võtta Euroopa Liidu Hiina mm, suhetes selleks, et äh, mõningaid lähenemisi testida, enne kui tulla välja äh, selliste ettepanekutega teiste strateegiliste partnerite suhtes. on tehtud erinevaid asju, nagu näiteks Euroopa Liidu ja Hiina kultuurilise ja loomingulise maastiku kaardistamine, mis annab esimese ülevaate võimalustest, väljakutsetest ja uutest mõtetest Euroopa Liidu ja Hiina kultuurialases koostöös. ning veel üks oluline areng institutsioonilisel tasandil tun-, toimus Euroopa välisteenistuses, nimetati äh, vanem nõunik, kes tegeleb kultuuriküsimustega ja ja teenistused tegelesid ka kultuuri kaasamisega eh, välispoliitika instrumentidesse, nagu näiteks partnerlusinstrumenti ja eh, stabiilsus- ja rahuinstrumenti. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Euroopa Liidu välisteenistus organiseeris seminari kultuuri kohta konfliktipiirkondades ja ja lähemalt tegeldi seal Ukrainaga selleks, et tuvastada, et mis eh, juhtub, kui me pöörame rohkem tähelepanu kultuurile ning osalejad tulid välja uute seisukohtadega ja mõtetega, millest mõningaid rakendatakse ka äh, stabiilsus- ja rahutagamise instrumendi töös. Euroopa Parlament äh, ka hääletas äh, ettevalmistava tegevuse eelarvet, mis on siis Euroopa Komisjoni töö osaks ja seda juhib konsortsium, mida juhib Goethe instituut ja äh, partneriks on ka Euroopa Cultural Foundation Amsterdamist ja, ja paljud teised äh, Maastrichtis ja Brüsselis äh, asuvad äh, organisatsioonid British Council ja Stuttgardis asuv kultuuriinstituut tugevalt on kaasatud ka rahvusvaheliselt tunnustatud äh, eksperdid. ettevalmistav tegevus oli suunatud äh, poliitika äh, väljakujundamisele ja kultuuri kaasamisele Euroopa Liidu välissuhetisse ning selle tegevuse edendamisele Ehm, nagu öeldud, see hõlmas kuuteist äh, naabrusriiki ja kuut strat-, kümmet strateegilist partnerit äh, ning see hõlmas ka äh, kaardistamisprotsessi kahekümne kuue riigipõhise raporti kaudu ning erinevaid pilootprojekte ja prototüüpe. E-, e-, ettevalmistav tegevus tõi välja selle, et kultuuripotentsiaal välissuhetes on väga suur ning kinnitas seda, et paljud inimesed kogu maailmas äh, on väga huvitatud äh, sellest, et äh, kultuurilisi suhteid Euroopa Liiduga arendada, tuginedes vastastikusele kuulamisele ja jagamisele. enne kui ma annan sõna Gottfried Wagnerile, tahaksin äh, mainida veel kahte soovitust, mis meie arvates on väga olulised selles äh, tegevuses. esiteks, kultuurilised äh, suhted ei peaks olema piiratud Euroopa kultuuride tutvustamisega teistele. selle asemel oleks vaja jagada Euroopa Liidu erinevaid, Euroopa erinevaid kogemusi võimekuse loomisel äh,, tugevdada inimestevahelisi sidemeid, koostööd ja koosloomet ning teiseks on vaja tagas-, tasakaalustada valitsuse vastutust ja autonoomselt tegutsevate loojate vastutust. sellega ma praegu lõpetaksin, tänan tähelepanu eest. <clears throat> aitäh ja tänan ka äh, väga selle kutse eest, äh, tegemist on väga olulise äh, hetkega, kus me saame oma tööd ar arutada mõlema komisjoni esi-, esindajatega, ma tulin tagasi just äh, Tuneesiast äh, bar- ja ma olin väga šokeeritud, kui ma kuulsin Bardot muuseumi äh, Ähm, rünnakust äh, ja selle mõjust mitte ainult Tuneesiale, vaid kogu Magribi piirkonnale. et tegemist äh, on väga äh, delikaatsem hetkega ning ma ei taha mitte ainult üle korrata seda, mis on kirjas meie dokumentides, te saate need dokumendid, vaid ma tahaksin minna kaugemale ja tuua, tulla välja omapoolsete ettepanekutega arutelu jaoks. esiteks ettevalmistava tegevuse peamine tulemus oli, ähm, et meil on nüüd olemas tõendid selle kohta, et Euroop-, et kultuuril on väga suur potentsiaal Euroopa välissuhetes, see on tõesti selline potentsiaal, mis õigustaks Euroopa tasandil tegutsemist ning on ka väga üllatav nõudlus kõigi poolte poolt, nii paljudes liikmesriikides samm, liikmesriikides samuti, kes on aru saanud, et äh, väga oluline oleks kultuurisuhetes äh, üles astuda Euroopa kui tervikuna ning äh, on ka väga laiapõhjaline arusaamine sellest, et kui me räägime kultuuridiplomaatiast, siis see on uus kultuuridiplomaatia, see põhineb kuulamisel äh,, vastastikusel, vastastikusel austusel ja kvaliteedil, tegemist on koostöö ja koosloomega ning ärgem unustagem, me tegutseme praegu äh, olukorras, kus konkurents on väga suur, tegemist on nii hea kui halva konkurentsiga ja Euroopa Liit tõesti peab korralikult äh, tegutsema. enamus osalejaid, äh, keda küsitleti ettevalmistava tegevuse raames, arvasid, et lõpptulemusena on tegemist mõlemale poole kasuliku tegevusega, nii Euroopa Liidu kui liikmesriikide jaoks väga kasuliku tegevusega. tegemist ei ole sellega, et mm, et tegevus oleks kellegi vastu suunatud, vaid see on vastastikku rikastav, ei tohi unustada kodanikuühiskonda, vaja on ähm, riigiülest kultuurilist komponenti Euroopa Liidu välissuhetes. tegemist on ka vastastikku kasuliku olukorraga, äh, mis puudutab äh, majanduslikku olukorda, me räägime äh, ressursside ühiskasutusest, meil on väga palju tugevaid organisatsioone liikmesriikides, on soov äh, vaadata, kuidas oleks võimalik ressursse ühiselt kasutada, kuidas äh, vahendeid kokku hoida või suurendada meie tegevuse mõju ja see on see, mida me vajame. ning väga oluline, kui me räägime tulevastest äh, strateegilistest valikutest, on just nimelt see, kuidas me saaksime üksteise äh, tegevust täiendada on vaja teha järgmisi samme, poliitiliselt orienteeritud samme ja see on minu üks minu sõnumitest, mis on suunatud mõlemale komisjonile, meil on vaja kindlasti edasi liikuda ja meil on vaja strateegilist raamistikku, meil on vaja konkreetseid tegevusi, inimesed ootavad juba aastaid, meil on läbi viidud see ettevalmistav tegevus ja nüüd otsustata-, oodatakse tegevust, vaja on olla valmis, ma tahaksin rääkida mõningatest väga huvitavatest tegevustest, mis käimas on, mõned enamus inimesi ei oma täielikku ülevaadet neist. näiteks äh, uus Euroopa naabruse äh, kultuuriline tegevus, mille eelpost on Kiievis, kus, millel on väga oluline roll ka võimekuse loomisel Kiievis ja mujal, või siis mõte, et meil võiks olla detsentraliseeritud kultuuriprogramm Tuneesias, mida juhiks äh, delegatsioon ja partnerid. näiteks on olemas ka äh, twinning-süsteem Aserbaidžaani ja liikmesriikide vahel selleks, et reformida kultuuripoliitika tegemist selles riigis, mis on ülemineku äh, riik ja on ka äh, teadus- ja kultuuridiplomaatia, see on väga oluline. teadusdiplomaatia on väga oluline koostöösuhetes äh, selleks, et suurendada meie konkurentsivõimet ning ei tohi unustada ka seda ja mul on väga hea meel kuulda ka seda, et et kultuur on väga tugevalt tagasi tulnud ka arenguküsimuste Sana rääkis juba asjadest, mida ette valmistatakse, üks on, asi on need poliitikainstrumendid, mis annavad panuse äh, rahu ja stabiilsuse tagamisse, sellega äh, seoses on juttu kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast, kus tekivad mõningad võimalused ning ähm, teostatakse teadavusuuringut, äh, teostatavas uuringut, mis puudutab Euroopa Liidu filmifestivale kolmandates riikides ning ähm, noorte ettevõtjate võrgustik, äh, mida toetas Euroopa Kultuurikom-, Liidu, Euroopa Parlamendi kultuurikomisjon, aitäh selle eest, ning EUNIC-i võrgustik on väga oluline riiklikult kultuuriinstituutide võrgustik ning äh, ma saan aru, et on ka uusi võimalusi, kuidas äh, institutsioonide võimekust parandada, nii välisteenistuse võimekust kui äh, kultuuri peadirektoraadi ja teiste võimekust. see kõik on väga julgustav, tän-, sel sügisel on meil Kultuurifoorum, üks päev äh, pühendatakse kultuuri äh, suhetele välis, äh, kultuuri kohale välissuhetes ning proua Mogherini samuti osaleb sellel üritusel, kuhu see kõik viib, seda ma ei tea, mõni aasta tagasi tuli see mm, teatis, mille tulemusena loodi kultuuritegevuskava, võib-olla see on ka üks valdkond, mida tuleks uurida, Ähm, meil on vaja strateegilist raamistikku, mis oleks tugev ja mm, millele saaks tugi, tugineda. mis valdkondades oleks vaja tegutseda? ma tahaksin mainida viit peamist valdkonda, ma ei taha eriti palju detailidega teid koormata, esiteks arvan ma, et meil on vaja tunnetatavat tegevust konfliktipiirkondades, kuidas me saame hakkama konfliktidega meie naabruses, mitte ainult idas ja lõunas, vaid ka kolmandates riikides mujal ning äh, majanduslik komponent, loomingulisuse komponent ning võimekuse loomine, mis on seotud äh, muuhulgas juhtimine ja koolitus. kolmandaks, äh, ja see on mulle väga südamelähedane me peaksime minema valdkondadesse, mis ei ole nii lihtsad, me peaksime olema valmis ka keerulisteks olukordadeks, näiteks mainiksin Iraani, ähm, mainin seda, et äh, tuuma, näiteks kui lahendatakse ära tuumaküsimused, äh, kas me ei peaks üritama, et äh, seal et meil võiks olla seal laboratoorium näiteks enne, kui liikmesriigid on valmis millekski selliseks, näiteks iraanlased tõesti äh, soovivad kindlasti meiega teha koostööd. kodanikuühiskond, kultuur on väga hea võimalus, kuidas tuge-, toetada kodanikuühiskonna esindajaid, see võimaldab tõesti võrdselt ja inimese vahel, inimestevahelisi suhteid arendada ning selleks, et nendes valdkondades edusamme teha, on meil vaja äh, ka tõendi, teid selle kohta, et ressursside ühiskasutus võimaldab meil selle kõigega hakkama saada. me ootame võimalusi teha koostööd ilma täiendava haldustasandi ja bürokraatia tasandi lisandmiseta, et meil oleks stiimulid selleks, et äh, vahendeid ühiselt kasutada, et äh, parandada juhtimist, me peame olema loomingulised, meil on vaja uusi äh, võimalusi, kuidas väiksed äh, rühmitused ja kultuurilised, äh, kultuuriinstituudid saaksid koostööd teha. meil on vaja uusi, uute vahendite äh, ühis, leidmise, ühiskasutamise võimalusi, meil on vaja ühiselt tegutseda, ka Euroopa äriühingud on sellest huvitatud, sest nad mõistavad, kui vajalik on kultuuriline kommunikatsioon äh, nii et kui on tugev Euroopa-poolne algatus, siis nad saaksid toetada vastavaid algatusi ja tegevusi riik, riikides. ning kolmandaks, Euroopa nähtavus, meil on vaja kindlasti investeerida mõningatesse uutesse võimalustesse, kuidas kasutada moodsat tehnoloogiat äh, kultuuridiplomaatias, selleks on vaja pikemat äh, arendamist Äh, ning viimaseks, äh, mida saaksid need kaks komisjoni teha, mis äh, on tulemas välisteenistuse ja Tesco ja teiste poolt? on kaks asja, mida eelkõige on vaja. palun aidake Eh, kaasa sellele, et institutsioonid saaksid strateegilise raamistiku. meil on vaja paremat eh, poliitilist orienteeritust selleks, et eh, tagada tasakaal, selleks, et oma tegevust parandada, meil on vaja paremaid instrumente, meil on kogemusi sellega, et Euroopa Liidu algatused, näiteks Euroopa Parlamendi kultuurikomisjon on väga ehm, palju aidanud kaasa komisjoni töö, tööle ja ka välisteenistuse tööle, nii et palun reformige äh, seda strateegilist raamistikku, see on meie jaoks väga oluline ning teiseks, ja see on minu peamine sõnum, meil ei ole, meil on vaja pikemaajalisi äh, Äh, pikemaajalist planeerimist on väga oluline, aga meil on samuti vaja vahendeid ja võimalusi, kuidas tegutseda lühiajalises perspektiivis ja kiiresti. miks meil ei võiks olla kiire kultuurilise sekkumise fond, mis aitaks neid inimesi koha peal, kes teevad suurepärast tööd, näiteks Mossuli muuseum, kus äh, on üritatud äh, taastada neid pärand esemeid, mida nüüd on hävitatud või näiteks äh, kuus kuud äh, Kiievis intensiivset tööd. ma võiks tuua teile ähm, palju näiteid, aga puudu on sellest, et meil on vaja veidigi raha selleks, et inimesi mm, toetada. poliitiline orientatsioon, pikaajaline planeerimine, aga palun võimaldage meil ka lühi, kiiresti ja lühiajalises perspektiivis äh, sekkuda, meil oleks vaja sellist fondi, aitäh! aitäh, härra Wagner. nüüd alustame debatiga. härra Milan Mon soovis esimesena sõna. En primer lugar quisiera pues celebrar mucho que tenga lugar este debate. aitäh, kõigepealt on mul väga hea meel, et see arutelu täna siin toimub Äh, müts maha proua Kosta ja härra Proki ees, et nad selle kohtumise korraldasid. minu arvates on kultuur alati olnud diplomaatia partneriks, kultuur on alati olnud erinevate riikide suhete tähtsaks osaks ja tõesti äh, see pehme jõud, mida kultuur endas sisaldab, on väga tähtis. me peame seda kõike ka nii selgelt nägema. kultuur on väga tähtis, härra Wagner ja ka proua Kosta ütlesid seda. eriti, kui me mõtleme Vahemere riikide peale, näiteks Tuneesia eh, Hispaania ei ole üldse mitte kaugel Tuneesiast, ega meie peame väga palju pingutama selleks, et kinni pidada oma väärtustest ja neid ikka selgitada, et välja tuua kogu aeg meie väärtuste ühiseid juuri. kui me näeme, kui me tõesti ei soovi, et kultuuride vaheline võitlus puhkeks. tähtis on see, et me oleks nendes riikides esindatud, et me peaksime dialoogi, mille puhul panustatakse mitmekülgsusele ja sallivusele ja me peame välja tooma meie ühised juured. meil on olnud väga palju sõpruse ja kultuurilisuse, kultuurilise läheduse etappe, nii et me peaksime nendele panustama, me ei peaks rääkima aga mitte ainult minevikust, vaid ka ühistest väärtustest praegusel hetkel, sallivus, dialoog, mitmekesisus ma arvan, et see kõik on tähtis selleks, et Euroopa kultuurilist esindatust tugevdada, sest Euroopas on kultuur väga tähtis. kahjuks praegusel hetkel on meil väga palju kultuurilist opositsiooni, terrorismi, meie aga soovime sallivuse kultuuri. aitäh, härra Milan Mon! järgmisena härra Liits, palun. aitäh. suur tänu proua Kostale mõlema komisjoni äh, suurepärase koostöö eest, suur tänu ka raporti eest. mul endal oli suur au ja õnn enne kui minust sai äh, parlamendiliige töötada Goethe instituudis ja ma nägin, äh, kui tähtsat rolli kultuur saab panustada ning mul oli võimalus äh, käia ka Aafrika riikides. me lõime selle algatuse ka parlamendi, sest sellepärast, et me nägime väga täpselt, et kultuuri ja välisasjade koostöö ei ole piisavalt edasi arenenud, peale selle on meil löödud, loodud ka laiendatud töörühm, mis puudutab just kultuuripärandit, terrorismi ja äh, palverännuteid. ja sellepärast on väga tähtis, et me tuleksime kokku ja räägiksime siin äh, ka usulistest küsimustest, religioonide vahelisest dialoogist, räägiksime oma usulistest Äh, juurtest, diskursusest, ka sellest, mida ütles paavst, et me peame tõesti oma religioosseid juuri üha äh, rohkem avastama. mina olen pärit äh, linnast, kus toimus reformatsioon, linnast, mis oli ka raudse eesriide taga ja tõesti meie väärtused põhinevad ju ka reformatsioonil ning äh, piibli tõlkimisel, ka sellega võiks laiendatud töörühm tegeleda. aga tähtis oleks äh, algatada ka algatus äh, nende parlamendiliikmete vahel, kes enam ei ole parlamendiliikmed, selle algatuse nimeks on Soul for Europe'i hing Euroopale ja ma arvan, et meil on võimalik siin tõesti aktiveerida väga suur hulk kunagisi parlamendiliikmeid me peaksime nemad kutsuma ka härra Wagneri korraldatavale kohtumisele sügisel veel üks tähtis küsimus, millega kultuurikomisjon on juba tegelenud. nimelt Euroopa kultuuripärandi aastal, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal. ma leian, et äh, väliskomisjon võiks ka selle küsimusega tegeleda ja et me üheskoos peaksime Euroopa kultuuripärandiga tegelema, me peaksime selle küsimuse välja pakkuma selleks, et äh, ka naabruspoliitikas Euroopa legitiimsust suurendada ja tuua sellega Äh, seega välja kui suurepärane näide meie koostööst äh, naaberriikidega. paluksin kõigil mitte rääkida rohkem kui kaks minutit, sest tõlgid peavad lahkuma kaheksateist kolmkümmend täpselt. proua Diakonu, palun. Äh, aitäh, aitäh, härra esimees mul on väga hea meel, mul on väga hea meel, et me täna seda küsimust siin arutame ja et me oleme üheskoos kokku siia tulnud. miks? seitsmekümnendatel aastatel ehk siis väga-väga palju aega tagasi oli USA-s üks teatrirühm, mina ise olen pärit äh, Rumeeniast ja see USA teater äh, läks äh, Äh, siis ka tuurile ja oli ka äh, minu saatkonnas, äh, minu koduriigi saatkonnas. Nad ütlesid sellel tuuril, et teil ei ole võimalik endale ette kujutada, kui palju tähtsaid inimesi me oleme näinud, me polnud mitte kunagi ka saatkonnas käinud, see ei olnud ka varem võimalik ja sellel hetkel sain ma aru, et kultuurilised diplomaat-, ettevõtjal on väga suuri võimalusi, et see on väga tähtis. ma toona Rumeenias väga palju rääkisin sellest, et äh, meie peaksime sarnast kontseptsiooni hakkama kasutama. ma olen Kultuuriministeeriumis väga tähtsatel ametikohtadel olnud ning äh, ma olen veendunud, et äh, tegelikkuses seda kontseptsiooni ikka veel pole ellu viidud meil on küll institutsioone, mis tegelevad kultuuriga, nad teevad küll suurepärast tööd, aga samal ajal on meil vaja ka sarnast kontseptsiooni, nagu ma just äsja selgitasin, meil on vaja tõesti kultuurilise diplomaatia kontseptsiooni, seda tuleb tugevdada selleks, et see oleks eeskujuks teistele riikidele, meie liikmesriikidele ja siin räägin eelkõige Rumeeniast. tuleb aru saada eh, minu koduriigil ka, et tegemist on väga tähtsa äh, meetmega, millega meil on võimalik kultuurilist mitmekesisust suurendada. suures osas räägime me just kultuuripärandist ja praegusel hetkel tuleb meil kasutada kultuuriga nii-öelda relvana. aitäh ja järgmisena proua Trüppel, palun! Thank you very much, I would like to start aitäh! alustuseks tahan öelda, et mul on väga kahju, et siin on nii vähe inimesi kohal, sest ma oleks tahtnud, et kultuuri- ja väliskomisjoni liikmetest rohkem inimesi oleks esindatud, aga on nagu on. suur tänu külalistele äh, väga väärtuslike panuste eest ja tahan veel kord toonitada, et minu arvates on meil väga häid põhjusi, miks kultuur peaks olema Euroopa välispoliitika osaks, lahutamatuks osaks me näeme seda konfliktides, näeme seda ka siis, kui kutsutakse üles dialoogi pidama. E, me ei peaks siin mitte ainult nii-öelda ülevalt alla diplomaatia puhul sellest rääkima, vaid väga tähtis on, et kultuuriinstitutsioonid, kodanikuühiskond ja nende organisatsioonid e, ja kultuuriprojektid äh, oleksid ühendatud nii Euroopa Liidus kui ka suhetes kolmandate riikidega. ja sellise lähenemisega saame me luua lisandväärtust, sest niimoodi on meil võimalik jõuda inimesteni, kelleni me võib-olla muidu ei jõuaks. ja sellepärast on see minu arvates väga huvitav, see dialoogi alustamine ja me peaksime sellesse dialoogiga rohkem investeerima. see, mida te oma sõna sõnavõtu lõpus ütlesite, härra Wagner, seda tahan toetada, et meil on tõesti vaja seda kiireloomulist sekkumisfondi kultuuriküsimuste puhul, sest meil on nii palju konflikte ja on väga tähtis, et me saaksime kiirelt reageerida, et me saame dialoogi pidada, läbirääkimisi pidada erinevate riikidega, selleks et meil oleks rohkem võimalusi ka noorte inimeste jaoks. lähtudes muidugi õigusriigi põhimõtetest ja demokraatiast, selleks selleks, et me leiaksime erinevaid konfliktilahendusmeetmeid äh, ja et me oleksime osa ühistest kultuuriprojektidest. ja sellepärast äh, soovin, et äh, väliskomisjon tegeleks selle küsimusega ja teeks selles küsimuses rohkem ära järgnevatel kuudel. kolleeg Castaldo, palun järgmisena. aitäh, härra esimees. ma tahaksin tänada meie külalisi, tahan tänada äh, kultuurikomisjoni esinaist Kostat ja tahan tänada sõnavõtjaid heade sõnavõttude eest ja minu arvates on praegu väga oluline sellist debatti pidada just praegusel hetkel, sest kui me vaatame, millised on seosed välispoliitika ja kultuuri vahel Euroopa Liidus, siis mulle tundub, et see on aeg-ajalt jäänud meil kahe silma vahele, ehkki tegelikult on asi selles, et kultuur kaitseb ja esindab meie huvisid maailmas kõige paremini, see on justkui saadik meiepoolne, praegu on väga raske hetk, hetk, võttes arvesse seda, milline on radikalismiga seotud äh, sündmused äh, ja me peaksime vältima sellist religioonide vahelist äh, konflikti. Pardi muuseum, kus ma Tuneesias hiljuti käisin ja seal toimuv ei ole sugugi vähetähtis ning see ekstremism ja äärmuslus ründab kõige esimeses äh, korras just kultuuri, sest kultuur ühendab äh, ühiskondi omavahel. just seetõttu peame me edasi arendama konkreetseid projekte ja härra Vaagner, te rääkisite sellest äh, kiirreageerimisfondist või sekkumisfondist, niimoodi on võimalik ka Tuneesia muuseumit Äh, aidata, et äh, Tuneesial oleks võimalik edasi minna demokraatia ülemineku teel äh, nii hästi, nagu ta seda on siiamaani juba teinud. me peame tagama ka seda, et meil oleks seotus välispoliitika, kultuuripoliitika ja kaubanduspoliitika vahel, sest kui on mingeid mõrasid, vastuolusid, see vähendab meie usaldusväärsust. me peame olema solidaarsed ja see ei puuduta ainult summasid, mis tulevad konkreetsetest liikmesriikidest me peame jääma ühinenuks mitmekesisuses ja peame sellele motole kindlaks jääma, sest kultuurijõud äh, peab äh, võitma. aitäh, härra Castaldo. Äh, kolleeg Peterle, palun. Uh, uh, aitäh, härra esimees. mul on väga hea meel, et see arutelu täna toimub. tahan avaldada heameelt äh, soovituste põhiliste sõnumite üle. ma tõesti leian, et meil on väga palju kasutamata potentsiaali ja meil on vaja oma poliitikat ka selles suunas kujundada mõtlen siin Euroopa kultuurilist identiteeti ja kultuurilise identiteedi poliitikat. see on tihti kõige parem ja tõhusam viis selleks, et äh, vastaspoolt mõista. meil on Euroopa Liit nüüd laienenud, aga ma arvan, et ühinenud Euroopa projekt ei ole lõpule viidud ja ma näen, et siin on tõesti veel väga suur potentsiaal, me saame kultuurivaldkonnas väga palju veel ära teha ja mida rohkem selles vallas toimub, seda rohkem ühinenud Euroopaga nii-öelda aitab. ja kolmas punkt. koos oma kolleegidega käisime me Indias visiidil ja kõik, kellega läbirääkimisi pidasime, ütlesid, et me peame rohkem kultuurivaldkonnas ära tegema ja mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament otsustas korraldada filmifestivali ja ma nägin oma silmadega, kui tähtis see sündmus oli meie kodanike jaoks meie filmitootjate ja ka tegelikult meie endi jaoks, nii et ma arvan, et me lõime äh, kolm kärbest ühe hoobiga, aitäh! Loise, sada ma olen äh, gospodžu Ward, nõus meie reetš. aitäh ja härra Vood, palun järgmisena. proua Vood. Is that on? Yeah. kas mikrofon töötab? see on võib-olla kõige põnevam arutelu, mida mina olen kogenud sellest ajast, kui ma olen parlamendiliige. ja mina olen tõend selliste programmide kohta, sest mind äh, sarnased programmid politiseerisid kunstnikuna, mul oli võimalik töötada erinevates pilootprojektides, millega üritati kultuuri, kultuuritegelasi, äh, mänedžere, loojaid piiriüleselt kokku tuua selleks, et äh, luua kultuurivaimu äh, ebastabiilsetes riikides ja tegelikult me räägime siin inimestest, sellest, et nad teevad koostööd üksteise kõrval, õpivad üksteiselt ja loome nii-öelda uusi teoseid ja see on minu arvates väga tähtis. ma olin äh, Intelkultuurse Euroopa platvormi äh, liige, enne kui minust sai poliitik, ma käisin ka Põhja-Iirimaal, kus, kus kunsti kasutatakse väga tähtsa meetmena äh, rahu loomisel ja tõesti ei ole võimalik piisavalt toonitada, kui tähtsat rolli kultuur mängib äh, rahu tagamisel olukorras, kus kõik toimub võimatu, saab kunst olla sillaks uude maailmasse, kus inimesed saavad ära unustada erinevused, leida ühise humaanse tausta, luua uusi riike, uusi algatusi kus nad saavad äh, elada koos üksteise kõrval. eelmise aasta augustikuus käisin vaatamas äh, noorte inimeste projekti, noored rumeenlased, äh, ukrainlased, venelased ja britid rääkisid ja töötasid üheskoos, jagasid oma kultuuripärandit ja kultuuri ning kasutasid kultuuri selleks, et avastada seda, mis nende jaoks tähtis. mind hämmastas see kõik, sest see et need inimesed olid üheskoos, ühes ruumis, tegid koostööd samal ajal kui täiskasvanud võitlesid üksteise vastu. ja see on jällegi lähenemine, mille peale tuleks tulevikus mõelda, nii et ma väga tervitan seda lähenemist. aitäh, proua Wood ja nüüd Edward Kukan, palun. Uh, aitäh, kõigepealt uh, ka minul on väga hea meel, et see arutelu sellisel kujul on korraldatud. suur tänu ka ekspertidele väga tähtsa panuse eest meie arutellu, sellest on väga palju kasu. mul on mõned märkused, äh, olles Euroopa naabruspoliitika ülevaatamise raportöör. Euroopal on väga suur potentsiaal selleks, et välja töötada kultuurilist diplomaatiat, eriti kui me räägime nendest riikidest, mis on Euroopa Liidule geograafiliselt lähedal kultuuriline koostöö peaks olema väga tähtis osa meie koostööst naaberriikidega. peale selle on väga tähtis mõelda ka selle peale, et kultuuriline mõõde meie suhetes oleks nähtav. meil on vaja võib-olla otsesemat dialoogi, me peaksime kaasama ka poliitikakujundajad kõrgemal tasemel kultuurilistesse küsimustele. kultuur võib positiivselt mõjutada olukordi, kus me otsime konfliktidele lahendust või üritame rahu äh, üles ehitada, nii nagu eelkõneleja ütles paljudel on juba äh, kogemused näiteks Lääne-Balkani riikidest just sarnaste olukordadega ja me peaksime neid kogemusi ära kasutama. teiseks tähtsaks ülesandeks on äh, kultuuriprogrammide toetus. ma leian, et kui inimesed on üksteisega suhetes, siis on neil võimalik ka kultuurilist koostööd tugevdada ja ma arvan, et me peaksime investeeringuid sellesse valdkonda suurendama. peale selle arvestan nende soovitustega, mis on tehtud, kui ma koostan enda raportit Euroopa naabruspoliitika kohta. aitäh, Kukan ja Heiberg Kukanen, Bravo, täpselt kahe minutiga said hakkama. aitäh, teen hästi lühidalt. ka mina tahaksin lähtuda oma kogemustest, enne kui minust sai parlamendiliige, tegelesin mina Ukraina ja Ungari kultuurilise mõõtmega ja ma tahaksin sellest mõned järeldused teha. ka nendest uuringutest, äh, mida koostasime. võib-olla on väga tähtis, et meil oleks ühine strateegia, mille puhul kultuuriline diplomaatia kui meede oleks välja toodud. aga minu arvates on väga tähtsad ka kahepoolsed suhted. me peaksime lähtekohaks võtma selle, et riigid esindavad end välismaal äh, ja nad võivad kasutada selleks ka erinevate kultuuriinstituutide abi. Ungari kultuuriinstituudid olid esindatud väga paljudes erinevates Euroopa riikides juba eelmise sajandi lõpus ja nende ülesandeks oli levitada Ungari kultuuri. ja seda meedet võib tõesti vaadata kui eeskuju. samal ajal on aga meil ka täht-, teisi tähtsaid meetmeid kui näiteks mõni kunstnik või teadlane enda isiku kaudu aitab vastastikust mõistmist parandada. väga tähtis on ka, et ajaloolisi narratiive omavahel võrreldakse koolides, kooliõpikutes, sest ilma selleta me ei saa rääkida kultuuridiplomaatiast. aitäh, Andrea! härra Marakalju, palun järgmisena. aitäh, teen hästi lühidalt, ütleb kõneleja. suur tänu selle võimaluse eest, me kultuurikomisjonis oleme rääkinud kultuuripärandist ja sellest, kuidas sellega ümber käia ja mulle tundub, et nüüd jätkame kohe eh, selle tööga ja räägime suhetest eh, riikidega ülejäänud maailmas võib-olla me peaksime Euroopas olema ka rohkem äh, enesekriitilised meie suhetes teiste riikidega. ma ei tea, võib-olla me oleme liiga naiivsed, me vaatame alati kõike lähtudes enda süsteemist, enda kultuurist, enda kultuuriruumist, lähtume sellest, mis meie jaoks on äh, tähtis või sarnane või omane eelmisel nädalal käisin Türgis, Ankaras ja Istanbulis, rääkisime erinevatest probleemidest äh, Euroopa Liidu ja Türgi vahel, rääkisime liitumisprobleemidest, aga samal ajal, millist äh, keelt me kasutame, rääkides Türgiga, me kirjutame neile ette, mida nad peaksid tegema ja kuidas nad peaksid tegema jah, me peame muidugi endale selgeks tegema, et kuidas oleks võimalik demokraatiat ja õigusriigi põhimõtteid kaitsta, aga me peaksime seda teeksime nii, et me siiski äh, teist poolt austame, austame ka tema kultuuri ja väärtusi. see on sisuline küsimus, mille tõstatasite ka teie, et kuidas me saaksime äh, praegu üles ehitada midagi sellist, millega oleks võimalik äh, üles ehitada midagi paremat ja teha seda üheskoos ning üksteist austades. see kehtib suhete kohta teiste riikidega, aga tegelikult ka Euroopa Liidus sees, vaadakem siin põhja-lõuna mõõdet näiteks, äh, vaadake suhteid äh, näiteks Ida-Euroopa, Lääne-Euroopa, Lõuna-Euroopa, Ida-Euroopa suhete vahel ja ka seal näeme me tõesti sellist ülevalt alla suhtumist nii hoiakutes kui ka keelekasutuses. suur tänu, et meil õnnestub võib-olla ühine keel leida selleks, et me üksteisega positiiv, üksteisesse positiivselt saaksime suhtuda. ja enne kui eksperdid saavad sõna, siis anname sõna veel välisteenistuse esindajale. aitäh, härra esimees, tahtsin lihtsalt öelda et välisteenistuses me oleme väga aktiivsed äh, kultuurilise diplomaatia küsimuses. meil on kaks kolleegi, kes istuvad minu vasakul käel ja paremal käel, kes nimetati ametisse, üks neist alles kuu aega tagasi, teine poolteist aastat tagasi ja nemad tegelevad just äh, ettevalmistavate meetmete rakendamisega ja me oleme välja töötamas meetmeid Ukrainas, mida siin juba mainiti ja tegeleme ka erinevate messimistega, aga meil tuleb nüüd kuidagi koondada oma tegevusi ja välja töötada strateegia, see on see, mille peale on mõelnud ka proua Mogherini, ma olen üpris veendunud, et järgnevatel kuudel ja nädalatel saame me selle küsimusega edasi minna. mis on nende meetmete põhimõteteks? me peame liikuma äh, selliselt puhtalt kultuuriliselt demokraatialt ka teiste osapoolte kaasamiseni. meil on vaja parandada inimestevahelisi kontakte ja ka rahvusvahelist tegevust. teiseks, äh, milline on riikide roll Euroopa Liidus, aga ka väljaspool Euroopa Liitu ja keda tuleks kaasata rahvusvahelistesse tegevustesse. on veel ka kolmas meede, nimelt uute äh, huvipoolte kaasamine, siin on mainitud erasektorit, äh, ka teisi sektoreid, millega tuleks arvestada selleks, et äh, tõesti näidata, et kultuur on väga laiapõhjaline element. ja viimane märkus, kuidas kultuurilise mitmekesisusega tegeleda ja Tuneesias toimunud tõesti näitab, et me peame sellega kiiresti tege-, tegelema ja meil on vaja mingit tõesti kiire reageerimise võimalust selles küsimuses, aitäh! aitäh! võib-olla anname ka kultuuri peadirektoriaadi esindajale sõna, palun. aitäh, teen väga kiiresti tahaksin lihtsalt ütelda, et me oleme väga rahul äh, selle debati üle, see on midagi, mille kallal me oleme juba tükk aega tegelenud, nagu Sanna väga hästi ütles lahkesti. ja me tervitame koos äh, välisteenistuse kolleegidega ja Defco peadirektoraadiga seda algatust me üritame juba praegu mõningaid neid soovitusi rakendada ettevalmistavas tegevuses, aga ma leian, et me peame minema kaugemale. me peame jõudma strateegilisi raamistikuni, mida mainis härra Wagner ja mida tuletasid just meelde minu kolleegid. aitäh! nüüd annan sõna proua Ustaatile kommentaarideks ja siis härra Wagnerile ja proua Kosta võtab kõik kokku aitäh, aitäh kommentaaride eest ja huvi ülesnäitamise eest. ma ei hakka teie kommentaare kommenteerima, aga esitan pigem küsimuse. mulle tundub, et, et siin on väga huvitavaid ettepanekuid, millega tulid välja äh, härra Wagner, selles osas tuleb selline sekkumisfond kiireks äh, reageerimiseks luua ja tahaksin esitada küsimuse, mis oleks siis sellise tegevuse juures järgmine samm? me oleme kõik väga innukad, et meil oleksid tulevikus konkreetsed tegevused, sest praegu on toimumas väga palju, et Euroopa Liidu institutsioonid on võtnud teatavaid samme, samuti Euroopa Parlament, aga ma leian, et väga õige aeg kohal kätte jõudnud, et konkreetseid tegevusi algatada ja äh, nii et, et tulevikus kohe hakkaksime peatselt äh, te-, tegutsema, nii et pigem siis küsimus kui kommentaar. aitäh, härra Vaagner! ka mina tahaksin omalt poolt äh, teid tänada aitäh, et te teavitasite meid äh, vajadustest, äh, mis on praegu päevakohased, äh, väga paljud on välisteenistuses, TESCO peadirektoraadis ja parlamendis juba käsitlust leidnud. teiseks, ärgem unustagem ära, et Hiina tahab selle aasta lõpuks siis Konfutsiuse instituut igale poole maailmas asutada, neid on juba umbes sada praegu olemas ning siin on väga suur väljakutse see viitab sellele, et meil on vaja pikaajalisemat strateegiat äh, ja sellist väga julget strateegiat. ja mul on väga hea meel, et ma olen saanud teilt positiivset vastukaja, et meil on vaja kiiret äh, instrumenti, mida saaks paindlikult kasutada, kultuur ei ole kunagi saanud väga palju raha ja see ei ole selline tehnoloogiline eh, probleem, mida tuleks lahendada, tegemist on inimestega, nemad tahavad vastuseid. kui te räägite noortega tänapäeval, siis eh, nemad eh, huvituvad Euroopa Liidust selles mõttes, et nad näevad Euroopa Liidu positiivset rolli maailma areeni, areenil. see on siis see, mida nemad soovivad näha, kultuur on üks põhilisi instrumente, kuidas sinna jõuda ja see on moodus, kuidas omavahel suhelda. ma tahaksin tänada teid selle võimaluse eest siia tulla täna. aitäh, härra Wagner! mul on väga hea meel, et meil on olnud nii entusiastlik debatt, ma näen, et kõik äh, parlamendiliikmed, kes on kohale jäänud, on tõesti huvitatud sellest, et meil oleks suurem koostöö kultuurikomisjoni ja välisasjade komisjoni vahel ja samuti koostöö ka välisteenistuse ja komisjoni peadirektoraatide vahel, sest tegemist on mitmekultuurilise projektiga ja me peame kasutama kultuuri selleks, et rahu taastada, selleks, et meil oleks kriisiolukordades parem arusaamine olukorrast, et me mõistaks, mõistaksime üksteist paremini ja seetõttu see algatus on väga hea. ja me kõik Ähm, oleme nõus nende algatustega, mis siin täna kõlasid, äh, need põhinevad meie väärtustel ja äh, paluksin siis, et proua Kosta võtaks äh, kokku meie tänase kuulamise. aitäh, see esimees Plenkovitš. mulle tundub, et tegemist on esimese olulise üritusega, esimese sammuga meie ühisel teekonnal mida on vaja selleks, et me saaksime töötada ühe teemaga, mis minu arvates on väga kiireloomuline, ma olen sellega nõus, see ei ole ainult tuleviku probleem, see on kiireloomuline probleem. ja ka sellega, et meil on vaja strateegiat, milles on võetud kultuur arvesse, nagu kaks eksperti ütlesid ja ka kõnelejad, oleks arvesse võetud kultuur siis strateegilises mõttes rohkem kui kunagi varem väga paljud sõnavõtjad rõhutasid seda, et me peaksime siis mitmekesisust äh, kasutama pigem ära selleks, et meil oleks dialoog, mitte aga vastuolud ja see on meie ees seisev väljakutse, me peame Euroopa tasandil kõik oma oskused kokku võtma, et me saaksime need, sellised äh, vastused anda antud probleemile. UNESCO konventsioonist äh, on nüüd äh, saanud kümme aastat juba ja meie üritame kultuurikomisjonis edendada, äh, korraldada ühe kuulamise järgnevatel kuudel, mis keskendub just kultuuri mitmekesisusele ja kultuuridevahelisele dialoogile. oleme mõelnud korraldada ka kuulamise radikaliseerumise ennetamise kohta, me peaksime Ahvetiga äh, siis ähm, koostööd tegema niimoodi, et meil oleks paremini, oleks võimalik välja töötada parem strateegia ning proua Mogherini on meiega nõus, nii palju kui mina aru saan. meil on siin täna ka kaks nõunikku kohal ja nemad äh, samuti tegelevad antud teemadega. ja seetõttu mina tahaksin rääkida komisjoni koordinaatoritega ja teie ahvetist teete kindlasti sedasama, mõtlemaks, milline võiks see algatus olla, kas see on üht-, ühine al-, arvamusraport, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal oleme sellest juba rääkinud, aga meil on ühi-, ühtsus on jõus, jõud ja kui me koos midagi teeme, siis see on äh, palju tõhusam. siin kerkisid paar ettepanekut, äh, kolleeg Diakonuga me teeme edasi tööd ja komisjoni järgmisel istungil me käsitleme seda, kultuuripärandi tähtsus ning samuti kultuuripärandialane koostöö on kindlasti see element, mis on meie raporti keskmes aga me peaksime tegelema nende viie valdkonnaga, mida tõi välja härra Wagner, see fond, millest rääkis ka Helga Trüppel, võib-olla see ei ole meie pädevuses, see kuulub pigem rohkem ahveti pädevusse, sest äh, välissuhete pädevusse kuulub ju see, et äh, panna paika või näha ette välissuhete jaoks määratud äh, fondid ja siis ka kolmandate riikide Euroopa Liidu vahelised suhted ja tegevused Balkani riikidest oli siin enne juttu. meie prioriteet on praegu siiski Vahemere piirkonna strateegilises mõttes. ja kui nüüd ühelt poolt on teadmine, et on huvi koostöö jaoks äh, nii suhetes kui ka kultuuripärandi osas, äh, kultuur, filmid ja nii edasi Vahemere piirkond on viimastel aastatel äh, jäänud äh, meil kahe silma vahele, aga praegu tuleks see piirkond äh, esile tõsta ja teine teema, mis meile tundub väga oluline, millega tegeleda, nimelt konfliktide ennetamise pädevused. Need on väga olulised teemad, soft skills ja vastastikus uus Euroopa Liidu partnerlus äh, näeb ette just sellist äh, koostööle ja vastastikusele seotud äh, tegevust, mitte sellist teistele pealesurumist. Ähm. ning tänapäeval on väga palju noori inimesi, kes on omavahelistest riik-, suhetest huvitatud. loov Euroopa programm on üks näide seal keskendutakse rahvusvahelistele suhetele, mitte ainult Euroopa riikide vahel, vaid ka naabrusriikide vahel, sellistel suhetel on väga e, suur tähtsus ja see annab meile juurde võimalusi ja liikumist. Horisont kakskümmend kakskümmend võiks olla samuti selline moodus, kuidas tuua välja uusi algatusi, mis oleksid keskendunud e, teatud teemadele, nagu näiteks äh, teoste digitaliseerimine ja, ja nii edasi, ja siis teised algatused, mis on seotud konkreetsemalt võrgustike ja konkreetsete inimestega. loodetavasti saame niimoodi tööd teha ja mina hoolitsen selle eest, et ma võtan ühendust kultuurikomisjoni koordinaatoritega ja uurin välja, milline võiks olla see järgmine samm, kuhu edasi minna ja siis annan sellest äh, kindlasti teada teie komisjonile ja üritame siis äh, minna ühise algatusega edasi ja ma leian, et see oleks väga kasulik. rohkem mul öelda ei ole, ma tänan kõikide soovituste eest, mis te olete siin välja toonud ja väga hea, et meil oleks selline nähtav strateegia, see on praegusel hetkel äärmiselt oluline aitäh, proua Kosta, ma tahaksin tänada eksperti ja kõiki, kes siia täna on kohale jäänud kolmveerand seitsmeni. tänatakse ka tõlke. koosolek on äh, lõppenud, kohtume järgmisel esmaspäeval, aitäh!